tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmatuse Al-Shabaab poolt. kõrge esindaja nimel saab taaskord sõna volinik Mimika, palun, teil on sõna. suur aitäh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma täielikult äh, jagan teie muret äh, kristlaste olukorra pärast üle maailma Pakistanis kahe kiriku pommitamine, Nigeerias toimunud äh, tapmised, äh, mm, Süldaši poolt Süürias tagakiusamine ja kõige viimane äh, juhtum Garissa ülikoolis Keenias tõesti jätab mulje, et see on väga tagakiusatud kogukond. kristlaste sihtmärgistamine on väga murettekitav ja loomulikumatu barbaarne vägivald ja vahendid, mida on kasutanud näiteks Al-Shabaab, Daesh ja Boko Haram, läheb täielikult vastuolu rahvusvaheliste inimõiguste väärtuste ja põhimõtetega ja täiesti vastuollu sellega, mis teeb meist üldse inimolendid. Euroopa Liit on täielikult hukka mõistnud need rünnakud, vägivalla, inimõiguste kuritarvituse mille on toime pannud need terroristlikud organisatsioonid nii kristlaste vastu kui ka teiste etniliste rühmade ja religioonide vastu, mida ei tohi unustada selle arutelu käigus. nagu Euroopa Liidu öö, äh, usuvabaduse sõnistes on kirjas, kõik Äh, religioossetesse vähemustesse kuuluvad inimesed peaksid saama praktiseerida oma usku ja elada vabalt nii individuaalselt kui ka kogukonnas teistega, ilma et nad peaks kant-, kartma sallimatust või rünnakuid. me ei saa iial lubada äh, nende väärtuste ja põhimõtete ohustamist ja see kehtib äh, kõikide inimeste kohta ja kindlasti kehtib see ka kristlaste kohta me ei saa ka unustada, et terrorismi esimesed ohvrid on äh, moslemid ja araabia riigid. me ei tohiks äh, langeda äh, religioosse vastandamise tasemele. Iraania kuningas tuletas meile meelde sedasama oma kõnes siinsele parlamendile. ta ütles, et hiljutised rünnakud mõnedes riikides kristlaste ja vähemuste vastu äh, tähendavat rünnakut inimsuse vastu ja ka islami vastu. Araabia kristlased on lahutamatu osa meie regiooni minevikust, olevikust ja tulevikust, ütles kuningas. täna on Euroopa Liit äh, oma lõuna, endast lõuna pool jäävates piirkondades silmitsi kriisiga, mis nõuab äh, koostööd äh, Araabia maailma partneritega, kui me tahame toime tulla nende regionaalsete väljakutsete ja ohtudega, mis on nii meie kui ka nende ees. julgeolekuohud hõlmavad loomulikult džihaadi terrorismi ja piiriülest kuritegevust. me peame tegema koostööd, sealhulgas vähemuste kaitsmisel äh, nii avatud konfliktide lahendamisel kui ka nende kriiside ähm, aluspõhjuste äh, kõrvaldamisel ja need ohustavad paljude nende riikide nooremaid põlvkondi. Äh, üheksanda veebruari nõukogu järeldused terrorismi vastu toovad välja terve hulga tegevusi, mis on suunatud äh, radikaliseerumise ja vägivaldse ekstremismi vastu võitlemisele. see hõlmab ka kahepoolset, regionaalset ja mitmepoolset koostööd riikidega, äh, julgeolekualast koolitust, äh, inimeste teadlikkuse tõstmist, aga lubage mul tulla tagasi viimase rünnaku juurde Keenias. see koletu rünnak äh, on viimane tervest reas terrorirünnakutes, millal Al-Shabaab Keenias viimase kaheksateistkümne kuu jooksul toime pannud. terrorismiaktid on kahjuks muutunud Keenias äh, tavapäraseks ja terrorism äh, ähvardab äh, üldisemalt Somaali poolsaart. Garissa rünnak oli julmem kui varasemad Äh, kasutati islamiriigi või Boko Harami meetodeid ja konkreetselt äh, kristlaste sihtmärgiks võtmine äh, oli märgatav ka varasemates rünnakutes eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses. see nõndanimetatud trend on väga murettekitav, vaatamata sellele, et Keenia moslemi kogukonna esindajad äh, veelgi tugevamalt kui varem mõistsid hukka sellise vägivalla, on siiski oluline oht, et see toob kaasa edasise äh, lõhenemise religioossete kogukondade vahel, mis kindlasti ongi äh, nende tegude toimepanijate eesmärk. asepresident kõrge esindaja proua Mogherini kolmanda aprilli avalduses ütles, et üliõpilaste ründamine Carissas ülikooli juures, kus tapeti üle saja ja vigastati palju rohkem. sellega näitasid äh, terroristid, et nad soovivad õõnestada haridust, äh, jätta riik ilma äh, tulevasest majandus- ja kultuurikasvust, stabiilsusest ja väärikusest radikaliseerumine ja vägivaldne ekstremism on ülemaailmne probleem ja sellega ei saa tegeleda isoleeritult seepärast äh, ülemaailmne terrorismioht nõuab ka ülemaailmset äh, lähenemist, aga äh, iga lahendus peab vastama siiski konkreetsele olukorrale. tuleb üle vaadata globaalsed ja regionaalsed strateegiad ja Euroopa Liit jätkab tööd selle nimel, et paremini mõista, kuidas terrorism ja ekstremism toimib konkreetsetes riikides, näiteks nagu Keenias äh,, ja et kuidas selle teadmise põhjal parandada meiepoolset reaktsiooni edaspidi. suur aitäh, lugupeetud volinik teile, nüüd me liigume edasi fraktsioonide nimel sõnavõtjate juurde ja kõigepealt saab pooleteiseks minutiks sõna Rahvapartei nimel kolleeg Jimenez Petseril, palun. jaa, suur aitäh, lugupeetud president veidi aega enne äh, ülestõusmispühi sai meie minna äh, kirikusse missadele, kuid äh, Keenias Al-Shabaab samal ajal otsis üles kristlastest üliõpilased Garissas, et nad lihtsalt maha tappa. kas te suudate ette kujutada seda hirmu, mida need noored üliõpilased pidid tundma selle ajal, kui nad ähm, eraldati teistest üliõpilastest lihtsalt selleks, et nad maha tappa või seda hirmu, äh, mida Nigeeria koolitüdrukud on tundnud äh, Nigeerias ja nii edasi, see on see, miks Euroopa Rahvapartei on koostanud resolutsiooni ja oma resolutsioonis me oleme öelnud, äh, Eh, just viidanud nendele kohutavatele tegudele Keenias ja me oleme viidanud üleüldisele kristlaste tagakiusamisele ja, eh, ja siin algasidki probleemid, sellepärast et minuga mitte ükski teine fraktsioon läbi rääkida ei tahtnud, nad tahtsid eemaldada mis tahes viited kristlastele, ehm, taht-, siit välja võtta mis tahes viite kristlastele ja äh, Äh, nüüd on siis uus resolutsioon nende poolt, kus ainult kaks korda mainitud kristlasi ja, ja meie resolutsioonis me räägime kristlastest ja nende tagakiusamisest üle kogu maailma. Äh, kristlased surevad äh, tund tunnilt maailmas ja me ei saa siin aega raisata, meil on praegu väga hea võimalus sellest probleemist rääkida, me peame sellest probleemist rääkima ähm, Äh, meie äh, oma äh, fraktsioonis ei erista esimese või teise klassi ohvreid ja sellepärast mina toet-, soovin, et toetataks just Rahvapartei ähm, fraktsiooni resolutsiooni, sest et meie räägime just kõikidest kristlastest üle kogu maailma. suur aitäh, järgmiseks saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Valenciano, palun. suur aitäh, meie mõistame hukka mis tahes diskrimineerimise või vägivalla, mis tugineb usulistele veendumustele Äh, parem haridus on parim viis, äh, kuidas äh, piirata ekstremismi. Ülikooli tudeng, kes selle veresauna üle elas, ütles, et see ei mõjuta muud maailma, sellepärast et ühtegi valget inimest ju ei tapetud ja lääne meedia oli võrdlemisi kaugel äh, aga siiski ähm, ähm, veresaunast anti teada, seda kajastati ähm, Äh, alustati äh, seal kampaaniaga, et sada nelikümmend seitse ei ole lihtsalt number, need on inimesed, kes hukkusid äh, ja minul on arvamus, et väga paljud inimesed ei tea sellest, mis tegelikult seal riigis toimub. Ähm, põhja ja muu selle riigi piirkonna vahel on olnud suuri konflikt, konflikte ja lisaks veel suhted Somaaliaga on asja veel kiire, keerulisemaks muutnud ja nüüd Al-Shabaabi terrorist aktivistid ütlevad, et tegemist on sõjaga Keenia vastu ja Euroopa Liit just sel põhjusel peab toetama Keeniat, et Keenia saaks oma julgeolekuolukorda parandada, et Keenia saaks ise vastutada oma julgeolekuolukorra eest lisaks sellele tuleb äh, tagada, et see riik saaks parandada oma suhtluse Maliaga, tuleb äh, näidata üles poliitilist tahet äh, ja anda abi, sest et see sõda ei ole mitte ainult Keenia vastu, vaid meie kõigi vastu. suur aitäh ja nüüd saab konservatiivide nimel üheks minutiks sõna härra Džambavski. suur aitäh, lugupeetud esimees, austatud kolleegid, lugupeetud volinik, ei ole kahtlustki selles, et me oleme olnud tunnistajaks kohutavale ebaõiglusele, inimesed on hukatud lihtsalt nende usu tõttu, seetõttu, et nad on olnud kristlased, see ei ole saladus. ja eh, väga raske on seda mõista. kristlasi on taga kiusatud äh, Äh, seetõttu, et Keenia on sekkunud Somaalia asjadesse, radikaalne islamism, radikaalne äh, ekstremism äh, läbikukkunud riikides, Põhja-Aafrika riikides, need jõud ühinevad, need ühendavad jõud, et tegutseda ka meie väärtuste vastu ja see on saanud vägagi selgeks just viimastel päevadel ja sel põhjusel äh, ei ole meil vaja resolutsioone, meil on vaja sõjalist operatsiooni Keenias selleks, et Keeniat aidata. suur aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna liberaalide nimel eh, Enrique Calvet-Chambu. suur aitäh. suur aitäh, loomulikult eh, ma olen väga tundlik, eh, kui me räägime teemast, mis puudutab kristlaste tagakiusamist kogu maailmas ja Eh, inimesed, kes tahavad seda seisukohta väljendada Euroopa Parlamendi resolutsioonis, eh, saavad minu toetuse, aga ALDE fraktsioonis tahame me keskenduda just eh, Keenia Scarissa ülikooli üliõpilaste tapmisele. tegemist oli veresaunaga, mis toimus usulistel põhjustel, samad asjad leiavad aset ka Süürias ja Hiinas ja mujal, aga ka Keenias on selle kõige taga eetilised põhjused ja see tuleneb pikaajalisest sõjast, kuhu on segatud ka Somaalia ja loomulikult eh, lisaks veel eh, vastumeelsus lääne väärtustele, eh, mm, vastumeelsus niinimetatud läänemeelsetele üliõpilastele ja nii edasi, meie oma resolutsioonis tahame välja tuua kõik need täiesti vastuvõetamatu diskrimineerimise vormid ja me tahame keskenduda Äh, sellele ja öelda, et Euroopa ei ole sellise asjaga nõus mitte kusagil, me peame selliseid inimesi, kes on ohvriks langenud, kaitsma. Äh, me hiljem räägime ka mis tahes vähemuste tagasikiusam-, tagakiusamisest, sellepärast et mis tahes vähemused väärivad meiepoolset tähelepanu, aga me peame kaasama Euroopa Liitu ja me peame tegema seda koolitajate, õpetajate abil, kes saavad edastada informatsiooni, äh, meil on vaja Euroopa Liidu poolseid eksperte, eksperte, kes saaksid aidata Aafrika jõude koha peal selleks, et oleks võimalik selliseid veresaunu tulevikus ära hoida ja et me suudaksime ka oma väärtusi kaitsta, see on meie resolutsiooni eesmärk ja meie hääletame seda homme. suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks vasakpoolsete nimel sõna Lidia Senra Rodriguez, palun. suur aitäh, lugupeetud president kõigepealt äh, tahaksin ma kogu hingest mõista hukka äh, mõrvad äh, ja rünnakud, mille Al-Shabaab pani toime Garissa ülikoolis ja ma tahaksin väljendada ka solidaarsust kõigi ohvrite ja nende perekondadega. Euroopa Liit peab käit-, peab tegutsema ja peab kasutama kõiki võimalikke vahendeid selleks, et tegeleda nende põhjustega, mis selle konflikti on põhjustanud. me usume ka, et lahendused Äh, mis tuginevad äh, sõjalisel lähenemisel, äh, ei sobi. Ähm, üheksakümne teisel aastal tõi sõjaline sekkumine Somaalias kaasa kohutavaid tagajärgi ja selle piirkonna inimesed peavad praegugi veel tegelema nende tagajärgedega toimetulemisega. lisaks veel endised koloniaalvõimud ja nendepoolne ressursside ärakasutamine seal piirkonnas maa kokkuostmine, vaesus on ka Keenias suureks probleemiks, sajad tuhanded pagulased, imikute suremus, alatoitumus, nälg, need on kõik suured probleemid sõjalised operatsioonid kas Euroopa Liidu või USA poolt ei lahenda neid probleeme Eh, rahvusvahelised ettevõtted peaksid lõpetama Aafrika rüüstamise, tuleb austada nende eh, inimeste suveräänsust selleks, et nad saaksid ise oma ressursside ja saatuse üle otsustada, aitäh! ma palun, et te peaksite kinni oma kõneajast ja samal ajal ma palun ka, et te nii kiiresti ei kõneleks, sellepärast et tõlkidel on väga keeruline nii kiiret kõnet tõlkida, niisiis palun võtke see arvesse, sest te ju soovite, et kolleegid ka teie sõnavõtust aru saaks. nüüd roheliste nimel proua Hoibuht, teil on poolteist minutit, suur aitäh, lugupeetud esimees need rünnakud, mis Keenias aset leidsid, on äh, tõesti Äh, midagi, mida tuleb äh, väga jõuliselt kritiseerida ja inimesed on kannatanud selle all, et teatud äh, rühmitused oma jõudu näitavad ja ära kasutavad ja islami rühmitus Al-Shabaab on kasutanud religioosset instrumenti selleks, et Keenia põhjaosa destabiliseerida me teame, et Al-Shabaab suunas need rünnakud just eh, kristlaste vastu Keenias eh, ja Somaalias ka ei põrkuta tagasi selle eest, et eh, lapsi, naisi, õpilasi ja teisi tappa siin instrumentaliseeritakse usku ja religiooni ja seda me ei tohi lubada Äh, selles resolutsioonis soovime meie tegelikult keskenduda Keeniale ja kui me seda nüüd teeme, äh, siis me peaksime meeles pidama ka seda, milline Keenia olukord on, eriti just põhjapiirkonnas. olukord on seal väga ebastabiilne ning Keenia ametivõimud ei äh, Äh, äh, tunne kaasa moslemi vähemustele, see äh, tekitab lisaprobleeme juurde, Al-Shabaab püüab võimu seal saada ja meie Euroopa Liiduna peame seda püüdma vältida, aitäh. ja nüüd üheks minutiks EFTD fraktsiooni nimel kolleeg Castaldo, palun. suur aitäh, president Keenias on hukatud üliõpilasi, üliõpilased oleks pidanud olema selle riigi tulevik. kahjuks tundub, et Keeniat praegu peatada ei suudeta. tegemist on nagu Charlie Hebdo tragöödiaga Keenias. olukorda mõjutavad ka ähm, põgenikula, põgenikelaagrid, üheksasada tuhat inimest eh, elavad põgenikelaagrites. selline olukord on sooduspinnas terrorismi kujunemiseks. vaesus on tõsine probleem. ka vaesus eh, võib terrorismini viia, võib tsivilisatsioonide kokkupõrkeni viia. paavst Franciscus äh, samuti rääkis sellest, seetõttu tuleb midagi teha. fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel saab üheks minutiks sõna kolleeg Pitsoto. suur tänu. kristlastest üliõpilaste tapmine on plekk meie südametunnistustel Nad mõrvati sellepärast, et nad olid kristlased, aga meie oleme silmad sulgenud. sajad tuhanded kristlased saavad surma, neid tapetakse äh, igal pool maailmas, nii nagu paavst Franciscus ütles. Euroopa Liidu institutsioonid, teised institutsioonid on oma vaikusega selles tragöödias kaasosalised. meil ei ole ju mingeid äh, majandushuvisid siin kaalul radikaalne islam jutlustab vihkamist. ka meil, kristlastel, on õigus elada, olemas olla. ega meie ei pea välja surema, aga seda arvatakse eh, ja meie oleme alahinnanud sellist arvamust. kuidas me ei suuda kaitsta omasarnaseid kristlasi, kuidas me ei suuda peatada sellist kristlaste hävitamist? palugem siis, palugem, et sellised veretööd lõpeksid. tänan. Äh, suur tänu. nüüd pooleteiseks minutiks annan no, üksikkõnelejatele sõna, palun. aitäh, tegemist on väga raske olukorraga ja me peaksime äh, rääkima sellest äh, ideoloogiliselt neutraalselt siin on väga palju ideoloogilisi põhjuseid, miks Garissa ülikoolis äh, nii paljud üliõpilased hukkusid. tegemist oli täiesti abitute ja süütute isikutega, kes äh, langesid Al-Shabaabi terrori ohvriks. nüüd üritavad mõned seda relativeerida. ma ei mõista seda tegemist on inimestega, keda kiusatakse taga, inimestega, keda tapeti seal kiusatakse taga ja rünnatakse vähemusi ja Euroopa vaatab pealt. ka Euroopa Parlament vaatab pealt. me peaksime tõesti üritama ühehäälselt rääkida ja tõstma häält nende hirmutegude vastu. nagu öeldud, tegemist ei ole ideoloogilise küsimusega, tegemist on inimõiguste küsimusega, tegemist ei ole usu küsimusega, vaid tegemist on tõesti inimõiguste küsimusega. me ei tohi silmi sulgeda me peame väga otsustavalt selle vastu välja astuma. me ei tohi lubada seda, et, et inimesi tapetakse äh, nende usu või muu, muude põhjuste tõttu ja seetõttu peaksime üritama solidaarsust üles näidata. see on ka veel väga spetsiifiline, et kiusatakse taga just kristlasi, aga me peaksime välja astuma igasuguste terrorirünnakute vastu me elame ilmalikus maailmas. kõnelejad katkestatakse, võib-olla võin ma lisada veel ühe lause, ütleb kõneleja, me astume välja äh, ilmalike väärtuste eest ja me ei tohiks seda kunagi ustuda. ei ole mingit sekulaar, ilmalikku kalifaati. aitäh ja pooleteiseks minutiks nüüd proua Kiringe, palun. aitäh, äh, härra juhataja. Amos Fett, Elizabeth, Eduard sada viiskümmend nime on siin. Need on isikud, üliõpilased, noored, lootused, need ei ole lihtsalt statistilised andmed, mis on kusagil ära kadunud, me peame avaldama au nendele ohvritele, kes on äh, ekstremismi öö, äh, ohvriks jäänud, äh, mis levib aina rohkem Aafrikas. Al-Shabaab levineb, levib kõige rohkem just Aafrika sarvelt. Al-Shabaab tähendab noored, aga nad võtavad ära tuleviku paljudelt põlvkondadelt. me tahame tegutseda otsustavalt selleks, et ekstremismi pimedusega Äh, võidelda, sest lisaks nendele tuhandetele eludele, mis äh, äh, kaovad, on ohus ka kogu kontinendi tulevik. me peame vaatama, millised on need põhjused, mis viivad radikaliseerumiseni, sest terroris-, terrorismiga võitlemine tähendab seda, et me võtame ära diskrimineerimisme, et me likvideerime etnilised ja religioossed lõhed ühes riigis. võitlus terrorismiga ei saa olla Keeniale Äh, mingiks ettekäändeks selleks, et äh, mitte minna demokraatia suunas praegune olukord on võit terrorismile, sest äh, niimoodi on kõikuma löönud demokraatlikud väärtused ja inimõigused. Amos Feiss, Elizabeth, Eduard, aitäh! aitäh ja tuletan veel kord kõigile kolleegidele meelde, et äh, palun rääkige mm, sellise kiirusega, et äh, on võimalik äh, teid ka tõlkida. ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Tomasic. Tragedija koja se dogodila u Keniji dokazuje da je terorizam nemoguće opravdati nekom nepravdom koja je kroz međunarodnu politiku možebitno počinjena. Terorismi ei saa õigustada ebaõiglusega mõne äh, riigi või äh, usurühmituse vastu. alati tuleb küsida nende ähm, keda koloniseerisid need sada nelikümmend kaheksa tapetut, nad ei koloniseerinud kedagi, tegemist oli noorte inimestega, kes soovisid õppida ja elada Nende ainus viga oli, et tegemist oli kristlastega, kristlastega, kes ei saanud elada edasi maailma piirkonnas, kus valitseb terrorism. paljudes maailma piirkondades äh, kristlased lahkuvad. me peame mäletama, millised on meie väärtused, eelkõige on tegemist kristlike väärtustega ja me peame tegema midagi selleks, et äh, need väärtused saaksid edasi kesta seal, kus nad on olnud kakssada tuhat aastat. Uh, uh, daamid ja härrad, ma arvan, et uh, kui me räägime sellest tragöödiast, siis on väga raske leida siin õigeid sõnu. volinik, kui ma kuulasin teie sõnavõttu, siis ma olin äh, kõigega nõus, mida te ütlesite nii Keenia kohta kui ka kristlaste tagasikiusamise kohta, aga ühest asjast äh, siiski oli minu arvates teie kõnes puudu ja ma loodan, et te tulete selle juurde tagasi. Te rääkisite nõukogu lõppjäreldustest terrorismi teemal, te rääkisite konkreetsetest juhtumitest, konkreetsetest lahendustest, aga minu arvates äh, te kõike seda arvesse võttes siiski ei öelnud meile, et äh, mis on järeldused, millised õppetunnid me oleme saanud, mida me oleme teinud, mida on äh, teinud äh, näiteks Euroopa Liidu esindus Keenias, mida me saame teha institutsioonide ülesehitamise toetamiseks Keenias, mida me saame teha, et ennetada selliseid olukordi? aitäh! järgmisena üheks äh, minutiks äh, proua Zuber, palun. tänan, president. terrorirühmad, rühmitused nagu Al-Shabaab äh, Keenias ei ole võitmatud, meil peab olema nende vastu strateegia. Keenias valitseb rassism äh,, palju on sekkunud lääneriigid ähm, Aafrika sarveriikide asjadesse, see on kõik edendanud terrorismi. meie nõuame oma fraktsiooni alternatiivses resolutsioonis teistsugust lähenemist. meil on vaja Keenia ja teiste Aafrika riikidega suhteid, mis ei põhine sekkumisel ja mis puudutab meie vabakaubanduslepinguid äh, siis äh, seda võimalust tuleks ka kasutada, me peaksime sõlmima nende riikidega need lepingud ja edendama solidaarset äh, koostööd, nii et äh, sellest saaks kasu tervishoid, majandussektor ja et sotsiaalne ebavõrdsus kaoks. kolleeg Arnold, poolteist minutit, palun. ma olen kindel, et kõik, kes me oleme siin kojas, oleme šokeeritud äh, sellest, kuidas mõrvati üliõpilased äh, Keenias. tegemist ei olnud äh, mingi suvalise vägivallaga, vaid selle rünnaku käigus selekteeriti kristlastest üliõpilased spetsiifiliselt välja ja mõrvati. kristlasena meenuvad mulle siin Apostel Pauluse sõnad. kõik, kes soovivad elada Jeesus Kristuse sõnade vastaselt, äh, neid tuleb jälitada. me ei tohi ära unustada seda, kuidas äh, kristlasi kiusatakse taga üle kogu maailma. Keenia terrorismirünnak äh, šokeeris meid aga sarnased rünnakud on olnud äh, ka varem. detsembris äh, hukati mitukümmend kristlast, neil löödi pead maha, varem peeti buss kinni, paarkümmend kristlast äh, tiriti välja, ähm, hukati samuti, hukati kirikutegelane, kristlane, me kõik teame Westgate'i kaubanduskeskuse rünnakut Nairobis kõik sellised rünnakud äh, on äh, väga traagilised Aafrikas. ja nüüd järgmisena Jean-Luc Schaffhauser, palun, üks minut. Euh, aitäh, lugupeetud kolleegid, äh, selle eest, et äh, me oleme ühel meelel, see, et sada nelikümmend kaheksa üliõpilast tapeti Karaissa ülikoolis, äh, kui me vaatame kaugemale hukkamõistust, siis me näeme, äh, milline on tegelikkus. väga paljusid kristlasi hukatakse selle, nende usu tõttu. tegemist on kõige suurema usumärtrite kogukonnaga tiht-, tavaliselt me vaikime nende saatusest, aga täna mitte. Ähm, tihti selleks, et kas selleks, et äh, koos elada, peame me unustama need kristlastest mar-, märtrid ja peame vait olema? ei, me peame iga kord hukka mõistma selle, mis äh, toimub e,. idamaade kristlaste märtyrlust äh, Ähm, suurendab veelgi äh, USA äh, nõme käitumine, Iraagi sõda, Liibüa sekkumine äh, ja Süüria, ähm, kus väga paljusid kristlasi tapetakse. me oleme kaasosalised, kuna me oleme jälgi-, järginud samu tegevusi. aitäh ja järgmisena saab sõna Arnaud Donjon. aitäh, härra juhataja Carissa rünnak on äh, kohutav kuritegu ja see meenutab meile, et Ida-Aafrika ei ole mitte ainult äh, terrori-, islamistidest terroristide äh, tegutsemiskoht, vaid tegemist on ebastabiilne piirkond, Ehm, lisaks Al-Shabaabile ja tema ehm, ja naaber, isegi naaberriikides ehm, toimuvate rühmituste tegutsemisega segunevad seal te ka Boko Harami tegutsemine ja ka islamiriik Al-Shabaab on korduvalt juba rünnanud naaberriike, Ugandat näiteks, Keenias on samuti ka enne Garissat toimunud rünnakuid, ka Djiboutis on toimunud rünnakuid, nii et äh, tuleb näha, ähm, kui suur oht lähtub sellest rühmitusest ning Euroopa Liit peab äh, kinnitama üle, et me äh, oma toetuse, me toetame väga suurel määral Aafrika jõude selles piirkonnas ja neid riike, kes terrorismiga võitlevad. ei ole vaja siin äh, terrorismi, terroristide ohvrite äh, osas äh, mingisuguseid eristusi teha, näit-, need sada nelikümmend kaheksa tapetut tuletavad meile meelde ka Peshavaris tapetuid islami terroristlikud rühmitused praegu äh, ründavad eelkõige kristlikke vähemusi maailmas ning seetõttu me peame seda arvesse võtma oma vastuses. oma lepingutes kolmandate riikidega, kes võitlevad terrorismi vastu, peame me täiel määral kaasama seda äh, kristlaste tagakiusamise mõõdet ja ja kaasama neid riike, kes võitlevad koos meiega terrorismi vastu. Anna Gomes. järgmisena üheks minutiks Anna Gomes, palun. tänan. Karissa ülikooli massimõrv on selline, millega seoses me peaksime väljendama solidaarsust Keenia äh, kodanikega ja üliõpilastega Al-Shabaab äh, levib seal piirkonnas Keeniast ja Somaaliast ka teistesse riikidesse. Euroopa Liit peaks tegema kõik äh, selleks, et toetada sealseid riike võitluses äh, terrorismi vastu ja samas toetamaks ka neid riike halduslikult. inimestel peab olema õigus haridusele, usuvabadusele. Keenia ja Aafrika Liit peavad koostöös tegelema sellise terrorismi algpõhjustega. tuleb vältida tulevikus selliseid rünnakuid, kus sada nelikümmend kaheksa üliõpilast hukkub. Keenia ja Aafrika Liit peavad tagama, et terrorismi rahastamise kanalid lõigatakse läbi. ma ütlen veel kord, kui teie fraktsioon annab teile ainult ühe minuti, siis te ei saa kõneleda nii kiiresti nagu kuulipilduja, sellepärast et on raske tõlkida. kui teil on vähe aega, siis palun pidage kinni sellest, et te räägite ainult nii, et edastada põhisõnumi. Urmas Paet, palun. suur tänu sel kuul toimus järjekordne kohutav äh, terrorirünnak, seekord Keenias rünnati ülikooli, noori, tulevasi äh, vanemaid, tänapäeva noori ja see terroristlik rünnak oli suunatud just äh, kristlaste vastu, üritatakse õhutada religioosset viha, kõik, kes ei ole moslemid, on uskmatud ja nemad tuleb tappa. kristlased ja teised uskmatud on oma koduriigis äh, ohus. Pakistanis äh, rünnatakse kristlasi Liibüas, Iraagis tehakse seda Vahemeres, visatakse kristlased äh, üle laevaparda. me peame tegema rohkem koostööd Aafrika Liidu ja Aafrika riikidega, et toetada nende rahuvalvemissioone. suur tänu, Urmas, äh, te olete kõik tõesti eeskujuks kõikidele kolleegidele. järgmisena Miroslav Ransdorf, palun tänan. moslemi kirjanik on kirjutanud äh, kirjandusliku teksti, kus toonitatakse, et islam ei tunneta, ei tea indiviidi kontseptsiooni ja sellest äh, lähtepunktist saabki alguse konflikt äh, kristlaste ja moslemite vahel. Sabatina James, proua, kes äh, keeldus äh, sundabielust ja kes äh, võttis ristiusu, ütles, et meie Euroopas ei peaks äh, sallima midagi sellist, mida ei saa sallida, me peaksime kaitsma kristlasi üle kogu maailma. suur tänu ja nüüd äh, Ignacio Corrao, samuti üks minut aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid, ma usun, et kui siin räägitakse saja viiekümnest äh, surnud noorest, siis äh, on väga kurb äh, näha, kuidas seda äh, sündmust ideologiseeritakse, see on väga kurb, sest me vaidleme siin selle tõttu, kui mitu korda me resolutsioonis kasutame sõna kristlane või et kas siis rõhutada seda, kas nad olid kristlased või mitte. Nad olid kristlased, nad olid vähemused, aga kui meie siin omavahel tülitseme, siis me saadame välja sõnumi, et see Keenias väl-, saadame siis ka Keeniasse välja sõnumi ja see ei ole hea sõnum, Euroopa Liit peab olema ühinenud võitlemaks igasuguse terroristliku rü-, rünnaku vastu, kas siis ISISe või Al-Shabaabi oma, aga see on sõnum, mis peab siit täiskogu saalist välja minema ja mina loodan, et me oleme ühtsemad selle sõnumi äh, loomisel, aitäh! suur tänu, väga hea! Teile on sinise kaardi küsimus. Teresa Emnis, palun. Funciona? Sí. Sí, quería una cosa al, al señor Cor-. tänan. ma tahtsin härra Corraolt midagi küsida. ma tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et sa kasutasid siin minu sõnu, viitasid sellele, mida mina ütlesin mina ütlesin siin, et siin resolutsioonis äh, nimetatakse ainult kristlasi, ma ei soovi selle, sellega mingisugust ideoloogilist võitlust pidada, vaid ma tahan lihtsalt öelda, et äh, välja pakutud resolutsioonis on pealkirjas kirjas, et äh, lisaks Keeniale räägime kristlaste tagakiusamisest. kui siin resolutsioonis mainitakse kristlasi kaks korda, siis äh, see ei ole ju õige äh, kui me koostasime roomade tagasi, tagakiusamise resolutsiooni, siis äh, kasutati teatud teistsugust sõnastust, aitäh. sinise kaardi äh, küsimus tähendab seda, et te peaksite esitama küsimuse, mitte tõlgendama kõnet, mida te kuulsite ma olen täiesti nõus äh, kolleeg Jimenezega ja on väga õige, et me võitleme vähemuse kaitse eest, ma olen täiesti nõus, aga kaitseme ka neid, kes on Euroopa öö, äh, hälli öö, äh, s, alused ja kristlased on seda väga öö, halb näha, kuidas me siin fraktsioonides äh, vaidleme nende sõnade üle, sest sõnum, mis siit välja läheb, on negatiivne sõnum sellise olulise probleemi puhul. see probleem on üleilmne, me räägime siin mitte ainult Al-Shabaabist, vaid Boko Haramist ja ka ISISest ja me peame seda arutelu äh, pidama väga tähelepanelikult ja see oli minu sõnavõtu sisu suur tänu ja üheks minutiks äh, Georgios Epideios, palun. tänan, president. traagiline ja vastuvõetamatu saja neljakümne kaheksa üliõpilase mõrv Garissa ülikoolis äh, Keenias on meid nüüd pannud silmitsi reaalsusega, mida me ei ole seni piisaval määral tunnistanud. äärmuslased islamiäärmuslased kiusavad äh, taga kristlasi üle kogu maailma. viiekümnes riigis, kus kristlasi taga kiusatakse, nendest nelikümmend äh, on äh, islamiriigid ehk siis kaheksakümmend protsenti tagakiusamisest toimub sellistes riikides. ei tohi lubada, et kristlastest saab islamistide märklaud, aga kahjuks on seda olukorda äh, eskaleerinud äh, ka lääneriikide tegevusetus ähm, teatud olukordades, aga mitte kellelgi siiski ei tohiks olla õigust otsustada, kuidas äh, ja kus ja millal me sureme. me peame reageerima, et võidelda selle vastuvõetamatu olukorra vastu, me ei tohi lubada veelgi enam ohvreid, meie kannatusel on piirid suur tänu, järgmisena pooleteiseks minutiks Elisabetta Gardiini, palun. aitäh, härra juhataja. taas kord oleme siin ja valeme pisaraid surnute pärast, aga meil ei ole julgust välja ütelda, et missugused olid need surnud, miks see kõik toimub. meil on hirm või siis oleme äh, sellel kontinent, kontinendil äh, Äh, levinud foobiast kaasa haaratud, ehk siis kristluse foobiast. Euroopa peab võtma endale ülesande ja vastutuse, me alati räägime, et meie kaitseme väärtusi, aga me peame kaitsma oma põhiväärtusi, õigus usule, religioonil on kõige äh, alus, see on kõikide teiste väärtuste alus, me peame vaatama, kuidas me seda teeme, me aplau-, äh, siin kiitsime äh, paavsti ja siis, kui ta siin oli ma olen hämmastunud seetõttu, et ma, siin räägitakse Keeniast, kus kristlased on vähemused, kristlasi on Keenias kaheksakümmend kolm protsenti rahvastikust, nii et kristlased on martüürid, mar-, märtrid, kui nad on vähemuses, nad on märtrid siis, kui nad on enamuses, eelmistel möödunud sajanditel oli nii palju kristlastest märtreid juba enne öö, juba Rooma ajal. praegused sündmused on aina dramaatilisemad, äh, inimesi põletatakse, nii et ma olen kuulnud siin juba kõike, ma olen immigrant, ma olen äh, Charlie Hebdo ja nüüd peame ütlema, et ma olen kristlane, aitäh. suur tänu. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele kolleeg Korraolt ja palun. aitäh ma tahaksin küsida kolleegilt Elisabetta Gardiinilt järgmist. Keenias on tapeti mittemoslemeid, see ei olnud äh, siis konkreetselt kristlaste vastane. ja mina tahan seda, et kui meie Euroopa Parlamendis tahame kaitsta seda, mis on enamuse religioon siin, siis me peame olema ju, äh, olema olen ma nõus sellega, et me peame kaitsma igasuguste vähemuste vahelisi äh, äh, rünnakuid. jah, aitäh, patriarh on see, kes kaitseb kõiki Iraagis olevaid äh, kristlasi, aga kui meil toimuvad sellised rünnakud, mis on nii laia Äh, ulatuslikud, kus inimesed äh, ka valitakse välja oma religiooni väl-, järgi, seepärast et neil ei olnud käes Koraani või neil ei olnud risti kaelas, siis me peame ütlema, et nad on märtrid ja kristlastest märtme, märtreid on tõesti väga äh, palju, vaadakem tõele näkku, selline see on, aitäh. järgmisena saab sõna üheks minutiks Nina Kill. tänan, president, rünnates äh, kooli ja üliõpilasi nagu Keenias või rünnates UNICEF-i nagu eelmisel nädalal Somaalias, on nüüd äh, Al-Shabaab äh, pannud pommi Aafrika kontinendi alla. me ei tohi lubada seal juhtuda, see on täiesti vastuvõetamatu. minu kaastunne kuulub äh, ohvrite perekondadele, kellelt on röövitud tulevik selline terroriorganisatsioon Al-Shabaab on nüüd levinud äh, üle mitmete riikide, tal on hea finantseerimissüsteem, äh, tal on sidemed teiste terroriorganisatsioonidega ja meil on vaja kiiret ja nutikat lahendust, me peame oma tegevusi koordineerima Keenia äh, valitsusega, kelle tegevus pärast viimast massimõrva on olnud leige meil tuleb äh, kindlasti seista vastu selle grupi äh, soovile lõhestada ühiskonda, lõhestada usurühmi. meil äh, tuleb vältida ühiskonnarühmade häbimärgistamist, olgu nad kristlased või olgu nad moslemid, ma tahan öelda nii äh, meie poliitilistele juhtidele kui ka Keenia poliitilistele juhtidele, et meil on vaja äh, strateegiat, millest saaksid kasu kõik, sõltumata nende religioonist ja äh, etnilisest kuuluvusest. Franz Obermeier suur tänu, saja neljakümne seitsme üliõpilase mõrvamine on kohutav kõrgpunkt Al-Shabaabi tegevuses. Need mässulased mässulised mõrvasid eesmärgistatult äh, kristlasi. meil on vaja karmilt reageerida sellele, tuleb toetada Aafrika Liitu Al-Shabaabi vastases võitluses Somaalias, aga ka meie peame olema otsustavad oma tegevuses me nüüd äh, ka seda päevakorrapank punkti paika pannes ei äh, julgenud panna kirja sõna äh, islamism äh, ja see äärmuslus, millega me silmitsi oleme, see on islami fundamentalistlik äärmuslus, see, ta ei äh, põhjusta kommunistid, budust-, budistid või keegi teine. kolleeg Stier, palun. president kõigepealt tahaksin ma väljendada kaastunnet äh, perekondadega, kelle liikmed tapeti Keenias. kristlased äh, tapeti just selle rünnaku käigus, nemad valiti konkreetselt välja. samas äh, mitte ainult Keenias ei kannata kristlased, vaid ka Iraagis äh, ja Süürias. kristlased on kõige tagakiusatum usuvähemus maailmas. aga on inimesi, kes ei soovi seda tunnistada. on uskumatu, kuivõrd sallivad on osad parlamendisaadikud siin. me võime rääkida paljudel teemadel, aga me ei tohiks nagu rääkida kristlaste tagakiusamise teemal tundub, et ei ole sobiv mainida üleüldsegi religiooni, olgugi et see on osa meie elust ja mitte ainult eraelust, sellel on ka sotsiaalne mõõde. selline foleetiline lähenemine võib loomulikult äh, põhjustada ekstreemset äh, reaktsiooni, mis võib kaasa tuua praeguse Euroopa lõpu, seetõttu meil on vaja ka dialoogi on püütud takistada selle resolutsiooni vastuvõtmist, aga me ei anna alla, me räägime endiselt kristlaste tagakiusamisest ja igasugusest fanatismist. proua Mitsi, üks minut. lugupeetud juhataja, usuvabadus on väga oluline põhimõte. Keenia on Äh, väga mitmekesine riik etniliselt, kultuuriliselt, usuliselt, aga kahjuks on tegemist väga ebastabiilse riigiga, kus on terroriste ja religioosseid äärmuslasi, kes panevad toime kohutavaid rünnakuid inimeste vastu, kes elavad rahus ja vabaduses usuvabadus on tühi, väga oluline vabadus. kas tõesti Malala Yusufzai juhtumist ei ole äh, maailm midagi usku, õppinud, meil on vaja paremaid võimalusi selleks, et võidelda igasuguste terrorismivormide vastu ja kaitsta haridusasutusi terrorismi eest väga oluline on kaitsta üliõpilasi ja julgustada neid edasi õppima. Euroopa Liit peab võtma vastutuse, aitama ja toetama Keenia rahvast äh, selleks, et nad saaksid elada, õppida ja jätkata haridusteed. Euroopa Liit koos Aafrika Liidu ja rahvusvahelise üldsusega peaksid, peaks tabama äh, pikaajalised lahendused terrorismivastases võitluses ja selleks, et tagada stabiilsus ja rahu selles piirkonnas. Teile on esitatud sinise kaardi küsimus äh, härra Nekovilt, kas te olete nõus vastama? härra Nekov. kolmkümmend sekundit on teil aega регионът на африканския рог става все по aitäh! Somaali poolsaarel näeme pidevat äh, radikaliseerumist ning sellest tulenevalt äh, on ka rändehoog äh, suurenenud. kas Euroopa Liit peaks tegema midagi konkreetset selleks, et see probleem maailmast kaotada. meil on, me räägime strateegiatest, me räägime kõikvõimalikest asjadest, aga meil on vaja konkreetseid meetmeid. Iva, andek ražun, il pais tal Afrika. jah, teil on õigus Aafrikas on väga palju erineva kultuuri ja mitmerahvuselisi riike. mõnedes riikides on peamiselt majanduslikke probleeme, teistes aga terrorismiga seotud probleeme. Euroopa Liit ei saa kõigi ühteviisi kohelda, probleemid on teistsugused, lahendused peavad olema teistsugused. Euroopa Liit tunnustab, et lahendused peavad olema kooskõlas iga riigi vajadustega. nüüd on sõna pooleteiseks minutiks proua Alio Mariil. proua Alio Marii, palun. Teil on pooleteiseks minutiks sõna. Äh, palun vabandust, ma ei märganud, ütleb kõneleja. ma arvan, et äh, tõepoolest on hädavajalik, nagu täna on öeldud, et Euroopa Parlament äh, oleks oma missiooni kõrgusel. me ei saa samaaegselt öelda ja see on ajalooline realiteet, et Euroopa Euroopal on krist-, mõistlik äh, baas ähm, ja vaadata pealt, mis toimub maailmas. tegemist on tõelise geostrateegilise probleemiga. ilmselge on see, et äh, mõningad äh, rühmitused maailmas soovivad luua teatavat religioosset ühtsust mõningates riikides, see on tõeline oht kui teil tekivad ühe riik, usuga riigid, siis luuakse pingeid naaberriikidega ning tegemist on ohuga, et äh, sõda muutub üldiseks. tegemist on geostrateegilise probleemiga, filosoofilise probleemiga, tegemist on samuti poliitilise ja humanitaarprobleemiga. Euroopa, kes tahab ju olla tolerantsi keskus ja rahvaste leppimise keskus Euroopa peab äh, võimaldama äh, leppimist äh, ja rahus elamist. meil on kohustusi Keenia elanike vastu, aga eelkõige kõigi kristlaste vastu, kes kuuluvad tagakiusatud vähemuste hulka, me peame neid toetama mitte üksnes sõnadega, vaid ka tegudega parlamendisaadikuks olemine ei tähenda ainult äh, sõnade tegemist, vaid ka tegude tegemist. Te saate võib-olla veel kolmkümmend äh, sekundit, kui te olete nõus vastama härra Negrescu sinise kaardi küsimusele. härra Negrescu, palun. Euh, ma kuulasin teid äh, kõnelemas, te olite ka Prantsusmaal minister ja küsimus teile on, et milliseid tegusid peaks Euroopa Liit te tegema kui me räägime üheusulistest riikidest, ähm, mida me peaksime tegema siis, sõjalisi operatsioone, humanitaaroperatsioone, kuidas me saame vältida seda, et sellised sündmused korduksid teistes riikides? proua Leo-Marii, ma arvan, et on kahte või kolme sorti võimalikke tegevusid. esiteks tegeleda valitsustega, selge on see, et me ei saa asendada nende riikide valitsusi, aga meil on äh, kohustus pidada dialoogi või isegi veidi kindlamat äh, arutelu nendega, e-, et näidata neile, et nende huvides ei ole see, kui nad lubavad äh, sellise monousulise süsteemi kehtestamist ning meil peab olema veendumused ning me tõesti peame ka levitama teadmist sellest, mida tähendab tolerantsus. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Barnjou Äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, see õudus, mida me nägime aprilli, aprilli alguses, kui sada nelikümmend seitse üliõpilast äh, tapeti Al-Shabaabi poolt, tekib küsimus, äh, et mida tegid Keenia, ähm, mida tegi Keenia sõjavägi, pressiesindajad olid äh, paar minutit hiljem kohal juba, aga oli vaja mitu tundi oodata selleks, et Keenia armee kohale jõuaks. ning nüüd pragmaatiline küsimus, kuna ma tõesti arvan, et oluline on esitada õigeid küsimusi, kui ollakse Euroopa Parlamendi saadik. E-, Euroopa on juba olemas selles, kohal selles piirkonnas, meil on olemas juba e, ka e, ÜJKP piraatluse vastane missioon, meil on EUTM Somaalia, olemas ning küsimus volinikule, kas te ei arva, et oleks vaja piirkondlikku strateegiat Somaali poolsaare jaoks, kas oleks äkki vaja laiendada EUTM Somaaliat, mis on piirkondlik väljaõppemissioon? aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Kelam. aitäh. Karissas peaaegu sada viiskümmend noort süütut inimest tapeti enamus neist äh, olid kristlased, nad äh, eraldati teistest ja tapeti. Äh, hukkamõist ja solidaarsuse väljendamine on olulised, aga neist ei piisa. Garissas oli kümme korda rohkem Äh, süütuid ohvreid kui Pariisis äh, Ebdo Charlie äh, rünnakutes. aga küsimus ei ole arvudes, vaid selles, kas me reageerime sama otsusekindlalt ja selgelt. kui nii, siis me kõik võime täna öelda, et meie ka oleme kristlased, nagu proua Gardiini välja pakkus. Euroopa Liidu jaoks peaks ähm, Äh, tegemist olema küsimusega, mida me äh, peame silmas, kui me suhtleme kolmandate riikidega. me peaksime moslemi riidle, eh, liidreid üles kutsuma järgima Jordaania kuninga eesmärk, e-, eeskuju, kes äh, mõistis kõik terroristide rünnakud hukka kui rünnakud, mis ei ole kooskõlas islami usuga. proua Tšufrida, palun üheks minutiks. aitäh kristlastest üliõpilaste tapmine tekitab väga suurt õudust ja hämmingust. terrorism äh, levitab oma haarmeid ülikoolides, haridusasutustes, mis on ainukesed kohad, mis muudavad inimesed vai-, äh, vabaks. sellel on sümboolne tähendus, mis on rahutuks tegev ja mida ei tohi sallida rünnati ülikooli, mis on rahumeelse kooselu sümbol ja kuulamise ära, kuulamise sümbol. noori soovitakse õuduse ideoloogiaga siduda, terroristid pelgavad seda, et üliõpilased äh, saavutavad teadmisi, nad, nad saavad endale üles ehitada vabaduse tuleviku, et nad saavad mõelda mingisugusest teistsugusest maailmakorrast. Euroopa Liit peab toetama üliõpilasi, kes kunagi ei annaks alla vägivallale, aitäh. üheks minutiks sõna härra Tökesil, palun proua juhataja, lugupeetud kolleegid, oma tänase resolutsiooniga me ühiselt äh, mõistame hukka äh, kristlaste tapmise tagakiusamise kogu maailmas, muuhulgas Keenia üliõpilase, üliõpilaste brutaalse tapmise. samas äh, vaimus peame olema ühtsed, kui tegemist on kõigi usuvabaduse rikkumistega, kuna tegemist on ähm, põhiõigusega meil on Euroopas kristlikud juured ja seetõttu me vastutame kristlaste eest kogu maailmas. kristlased on kõige enam taga kiusatud usurühmitus maailmas. Al-Shabaab on avalikult öelnud, et nad peavad sõda kristlastega. tagagem see, et kristlaste tagakiusamise teema jääb äh, selles kojas Euroopa Liidu mm, äh, prioriteediks ja et see jääb nii ka meie liikmesriikides. inimelude äh, kaitse on meie kohuseks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Weidenholzer üheks minutiks. aitäh. Need kohutavad sündmused Karissas ei ole üksikjuhtum, tegemist on asjaga, mis teatava regulaarsusega kordub, tegemist on sam-, sarnase mu-, mustriga, tegemist oli kristlastega, teiseusulistega, üliõpilastega ja väga palju oli nende hulgas naisi. ning see on seesama muster, ükskõik kas tegemist on Boko Harami, Daeshi või ISISega, ikka järgitakse sama mustrit hävitatakse seda, mis meile on püha selleks, et äh, ehitada üles terrorismi ja äh, oma sõbrad pühendavat valitsust. mul on hea meel, et meil on selline arutelu. ma arvasin, kui ma nägin, et need äh, uudised nii kiiresti meediast kadusid, et me kasutame e, e, siin kahekordset mõõdupuud, aga inimelud jäävad inimelusteks kõikjal, kus sellised terroristlikud äh, Äh, rünnakud toime pannakse ja kus inimestelt võetakse ära usuvabadus. Äh, neid tuleb alati hukka mõista. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Taktusson. Fru talman, en av de äh, överlevande från den islamska terrorgruppen al-. üks, aitäh, üks al-Shabaabi rünnaku ellujäänutest Garissas ütles järgmist. kristlastest üliõpilased eraldati moslemitest ja need, kes olid kristlased, tapeti koha peal. terroristid võtsid äh, sada nelikümmend seitse süütut äh, elu, paljud neist paljudel neist äh, raiuti pead maha, samal ajal kui toimepanijad tsiteerisid Koraani. tegemist on ainult ühega paljudest üle kogu maailmas ähm, to-, kristlaste vastu toime pandud rünnakutest. Euroopas on kolmsada, maailmas on kolmsada tuhat tagakiusatud kristlast, Lähis-Idas on kristlaste osakaal väga palju vähenenud, kuna moslemi jõud on pealetungil ning loomulikult on meie kohuseks tegutseda, kui me sellist olukorda näeme. me peame looma rahumeelse tsooni selle riigi põhjaosas ja me peame kaitsma inimesi, keda taga kiusatakse. aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg härra Štin-. lugupeetud daamid ja härrad, holokaust oli kollektiivse süü ähm, Äh, kehastus, näiteks armeenlased olid äh, samuti kollektiivsed ohvrid. pärast teist Tšetšeenia sõda ütles üks tšetšeenidest mulle, et meie oleme süüdi, kuna me oleme tšetšeenid. kollektiivse süü põhimõtte kohaselt äh, Vene sõjavägi tappis kaheksakümmend tuhat tsiviilisikut ning Rwanda, Rwandas mõrvasid hutud tutse. mõrvatud Karissa üliõpilastele pandi samuti peale kollektiivne süü, nad olid kristlased. sellised sündmused nagu Charlie Hebdo rünnak või Karissa rünnak äh, toovad endaga kaasa vastastikuse ähm, viha, kristlaste tapmine tähendab, toob endaga kaasa moslemi viha ja vastupidi. mõelgem Hans Künki Ähm, sõnadele ilma uskude vahelise leppimiseta ei ole maailmas rahu. aitäh ja nüüd on vaba mikrofoni voor. meil on kuus sõnavõtjat. kõigepealt proua Peeter. predsjednice, najveći progoni kršćana u svijetu danas su u Sjevernoj Koreji, Somaliji, Iraku. lugupeetud juhataja, Põhja-Koreas, Somaalias, Süürias, Iraagis äh, kiusatakse kristlasi taga Äh, Lõuna-Koreas, Somaalias ja Iraagis ei ole mitte ainult äh, keelatud äh, oma usku järgida, vaid väga on isegi usust mõelda. kui on tegemist mingi kahtlusega, et inimesed on usklikud, ehkki nad usku, usutavasid ei järgi, on neid võimalik tappa. me ei saa sellist inimõiguste rikkumist pealt vaadata. tegemist on genotsiidiga neljal mandril noorte inimeste tapmine Keenias lihtsalt jätkab seda, mida me nägime Pakistanis ja Süürias. kui keegi tapab inimesi sellepärast, et nad on kristlased, siis äh, ta tapab seda, selle usu tulevikku. kui kaua me peame eirama selliseid sündmusi ja äh, käituma nii nagu Pontius Pilatus, ma arvan, et äh, sellest on tõesti, see tuleb lõpetada. härra Caputo. aitäh ähm,, proua juhataja kristlasi ähm, kiusatakse taga sihipäraselt, eesmärgipäraselt relvastatud radikaalsete terroristlike gruppide poolt. kristlased, ükskõik millisesse lahku nad kuuluvad, äh, kannatavad tagasikiusam-, tagakiusamise all ja Aafrikast kuni Indiani. ei piisa sellest paavsti väljakutsest äh, mitte seda teha meil on praegu väga tõsise fenomeniga tegemist, mida ideologiseeritakse väga suuresti, kristlasi eh, nähakse ohuna eh, islamile või siis eh, nad on Lähis-Idas islamiseerimise teel ja takistavad seda. islamistid ründasid Garissa ülikooli, tappes sada nelikümmend seitse kristlasest üliõpilast, nende eesmärgiks on võtta riigilt äh, ära tulevik äh, noorte tapmise näol. Euroopa Liit peab oma osa andma, aitäh. tahtsin teile just ütelda, et rääkige aeglasemalt, aga te lõpetasite. härra Marias, palun. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι διώξεις και οι σφαγές κατά των χριστιανών σε διάφορα μέρη kristlaste tagakiusamine, tapmine kogu maailmas ei ole eh, lubatav. see saja neljakümne seitsme kristlasest üliõpilase eh, tapmine Keenias Karissas on eh, hiljutine näide, Al-Shabaab omab baasi Somaalias ja nemad olid siis nende rünnakute taga sellised äh, kristlaste vastased rünnakud on Aafrikas ja ka mujal maailmas aina sagedasemad ning mõistagi äh, Daesh ründab ka moslemeid kõikjal maailmas, sest äh, džihaad on eesmärgiks võtnud püha sõja, mis on väga verine, nagu te teate. kuid need põhjused poolt äh, ja kui me vaatame Aafrika sarve, seal toimuvat äh, ei ole, need põhjused ei ole religioossed, vaid tegemist on äh, vaesusega, mis on viinud praeguse olukorrani, nii et tsivilisatsioonide vaheline kokkupõrge ei, on siis praeguseks täitunud. Al-Shabaab. härra Jakovtšitš, palun od terorističkih organizacija koja danas terorizira Al-Shabaab eh, on üks terroristlikest rühmitustest, eh, kes kogu maailmas inimesi hirmu all hoiavad ja nagu kõik terroristlikud organisatsioonid, eh, valita välja oma ohvrid väga eesmärgipäraselt samamoodi valiti väga hoolikalt välja ülikooli linnakus noored inimesed, nad tahtsid ära tappa noorte inimeste lootused ja kogu riigi lootused paremale tulevikule. me peame väga selgelt välja ütlema, et äh, praegu räägib äh, jõud relvade kaudu, aga Euroopa Liit peab ütlema ei relvajõule ja me peame ütlema ei religioossetele konfliktidele, see peab olema meie sõnum ja me oleme kindel, et Euroopa Parlament saadab selle sõnumi välja kogu maailmale. aitäh, härra Potšak, palun. aitäh, proua juhataja ma mõtisklesin siin, kas võtta sõna või mitte ja kui ma võtan sõna, siis selle kaudu saan ma anda võimaluse meile kõigile mõtisklemaks selle üle, millistest inimestest me äh, räägime. ja need inimesed võib-olla leiaksid, et äh, see kõik on naeruväärne. paavst ja juhtivad äh, moslemid, liidrid mõistavad sellised teod hukka sest äh, niimoodi väljendatakse ainult radikaalsust, nii et äh, moslemid ja kristlased peavad üheskoos näitama, et see ei ole tee, mida mööda minna. seda on just praegu vaja, meil on vaja ühiste avaldust, ühisdeklaratsiooni. religioosne viha radikaliseerib uued äh, sugu, põlvkonnad. härra Ponts, palun aitäh, proua juhataja, mul on väga hea meel, et ma saan e- viimasena sõna võtta. kogukonnad, mis on äh, konflikti piirkondades äh, on sellised kohad, kus äh, rünnakud nagu Karissas ka ilmnevad terroristlikud rünnakud koolide ja ülikoolide vastu on muutunud äh, üleilmseks strateegiaks ja see ei ole mingisugune kokkusattumus. Äh, terroriste õpetatakse vihkama võib-olla sellepärast, et äh, mõned noored terroristid on pidanud jääma ülikoolist välja. me peame vaatama, millised on need tingimused, mis võimaldavad seda, et noored inimesed liituvad terroristlike üksustega. siin on, jääb puudu puudu institutsioonilisest, sotsiaalsest ja eh, poliitilisest äh, vastutuse võtmisest eh,. astutakse välja, kõik need sündmused on seotud suure tööpuudusega ja sotsiaalse ebaõiglusega, aitäh. ma, te ei olnud sugugi viimane, ma pean teile pettumust valmistama. härra Kann on viimane madam president proua juhataja, me peame mõistma hukka sellised äh, terroristlikud rünnakud, ükskõik millised on selle taga olevad ideoloogiad, religioossed või poliitilised, ISIS, Al-Qaeda, äh, Shabaab äh, teevad, viivad läbi inimsusevastaseid kuritegusid. Karissas toimunud on ähm, selline, mis ähm, tahab konflikti luua moslemite ja mittemoslemite vahel kogu riigis. ekstremistid ja terroristid, terroriste saavutab edu ja inimesed umbusaldavad üksteist stereotüüpide ja sotsiaalsete piiride tõttu, me ei tohi lasta sellel juhtuda. ekstremismivastane võitlus ei tähenda seda, et võitlevad mosle-, moslemid kristlaste või moslemid juutide vastu, vaid kõik inimesed, kogu inimkond peab ekstremistide vastu võitlema võitlema, me peame üheskoos tegutsema terrori ja viha vastu. me peame öö, ähm, kaitsma ülikoolisid oma vabadusi ja väärikust, aitäh. aitäh, nüüd annan sõna härra Miimitsale. aitäh, proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed tänane debatt on näidanud meile, et vaatamata ühiskondlikele erisustele on e, ühised jooned radikaliseerimise juures. põhjused, miks haavatavad isikud lähevad ekstremismi rüppe, on vaesus, tööpuudus, diskrimineerimine ning tõrjutus. me peame neid teemasid käsitlema koordineeritult ja e, strateegiliselt. halb juhtimine ja korruptsioon on ühine nimetaja. valitsused peavad võtma vastutuse tegevuse ning Euroopa Liit äh, tahab toetada head äh, juhtimist äh, ja saab ka siin rohkem ära teha marginaliseeritud noorus ja isin-, isikud peavad saama optimismi, nad ei pea jääma terrorismi haarmetesse, kes ähm, saadab neile välja meelitavaid sõnumeid. me peame valitsuse, valitsuste abil andma neile lootuse eluväärsesse tulevikku tapmised Karissas on taas kord näidanud meile väga traagilisel moel, et haridus oli terroristidele kõige suuremaks ohuks. me teeme üheskoos tööd ja üritame kõikidel, kõikidel tasanditel, piirkondlikult, siseriiklikult ja kogukondade tasandil tegeleda ju, juure tasandil radikaliseerimisega. me peame vaatama mõlemas suunas, nii alt üles kui ka ülevalt alla, millised on meie õppetunnid, me tahame jagada neid parimaid õppetunde selleks, et meil oleksid julgeolekustrateegiad, mis oleksid koordineeritud, mis oleksid lõimitud vägivalla ja terrorismivastasesse võitluses läbivalt ma mõistan, et meie ees on praegu väga suured väljakutsed, aga mina kavatsen ära kasutada kõik vahendid ja teha seda sihipäraselt ja tõhusalt. komisjoni äh, avaldus, kus räägitakse julgeoleku äh, ka- ja kaitse suurendamisest, on seotud äh, arenguteemadega Euroopa Liidu vastas, vastused peavad olema koordineeritud koos äh, erinevate julgeoleku ja kaitse aspektidega. see on meie tegevus, millega käsitleda tulevasi kriise, me peame siis äh, tegutsema selle vastu, et võidelda rünnakute äh, vastu, kristlaste vastu. aitäh, meil on siis